ja mes chers collègues. palun istuge oma kohtadele. ootame äh, sotsialistide ja Rahvapartei vahelise vestluse lõppemist kallid kolleegid. ma tean, et esmaspäev on problemaatiline päev paljude kolleegide jaoks. aga tänavu on fraktsioonide nädal ning seega teisipäev ja kolmapäev on fraktsioonide päralt ning aeg-ajalt nagu ka teised komisjonid sunnitud kohtuma, et hääletada esmaspäeva pärastlõunal. kui vastulauseid ei ole, kuulutame päevakorra kinnitatuks. hääletus Euroopa Investeerimispanga äh, finantstegevuse aasta aruande kohta lükatakse edasi jaanuari. päevakorrapunkt kümme, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu ümberpaigutamine tuleb äh, päevakorrapunkti neli järgi ning äh, enne viie, viisteist neljakümne viie järgselt äh, ning praegune arutelu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve arutamine on nüüd lõppjärgus oleme valmis ära kuulama komisjoni, kelle esindaja on kohal ning tema jagab meiega informatsiooni eelarve eh, kasutamise kohta, eriti puudutab see iseseisvaid ülekandeid ning päevakorrapunkt eh, kolmteist kinnisvarapoliitika kohta Euroopa välisteenistuse eelteavet eh, lükatakse edasi meie järgmisele kohtumisele, kuna Monika Holmajärid pole kohal Te saite ka teatise koordinaatorite otsuste kohta kahekümne kolmandast novembrist, kui kellelgi vastulauseid ei ole, siis äh, otsused on lõplikult vastu võetud. ning soovitaksin teile äh, avaldada arvamust äh, meie protokollide kohta kümme, üksteist juuli, neliteist september, üheksas, kümnes oktoober, üheksas november, kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm november. kas teil on mingisuguseid märkusi? ei ole. siis kuulutame need protokollid kinnitatuks ning nüüd siis äh, esitan teile oma arvamuse äh, Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta kohta Eh, teema on sama kui see, mida me eelnevalt arutasime ning aluseks on uurimine, uurimus eh, välisekspertide poolt ning mis eh, rõhutab vajadust paremini koordineerida Euroopa eelarvepoliitikat ning riiklikke eelarvepoliitikaid, et saavutada suurem mõju majanduskasvule ning tööhõivele ning raporti projekt, mida teile esitan, on üsnagi lakooniline, viiepunktiline ning ma rõhutan vajadust suurema koordineerimise järele ning äh, samuti ka vajadust ette näha, äh, võtta seda arvesse kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse ähm, mitmeaastase finantsraamistiku välja töötades. meil on vaja leida vajalik sünergia Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel. mul on tunne, et eelarvete koostamisel ei ole eriti tihedat vastastikust kontakti ning komisjon peab vajalike reformidega lõpule minema, eriti puudutab see ettepanekuid omavahendite kasutamist, uusi omavahendeid sellest äh, räägivad äh, härra äh, Pre Levandovski ning ootame ka kannatamatult, et komisjon selgitaks, millist paketti kavatseb ta välja pakkuda, et anda selgem kuju eelarve, euroala eelarve võimaluste kohta et sümmeetrilisi ja sümmeetrilisi šokke ära hoida ning äh, milliseid toetusvahendeid, äh, instrumente oleks võimalik äh, pakkuda riikidele, millel on vaja strateegilisi muudatusi sisse viia ning millist tingimuslikkust kasutada. arvan, et peaksime tervitama ka hea meelega algatust komisjoni poolt muuta finantsstabiilsuse mehhanism Euroopa Rahandusfondiks, euroala rahandusfondiks. see oli siis mõne mõnaga see, mida ma arv-, pidasin vajalikuks väljendada selle arvamusprojektiga Euroopa poolaasta kohta arut-, aluseks on artikkel viiskümmend neli ning vastutav komisjon on majanduses ja rahandusasjade komisjon. ma annan nüüd sõna variraportööridele. Ivan Stefadek, kes on siin kohal, teil on sõna. Thank you very much, Mr Chairman. aitäh. ja suur tänu selle eest, et tõite välja peamised punktid selle teema osas. ütleksin, et tervitan kõiki viit punkti, millele te viitasite, eriti leian, et on väga hea, et te mainisite paremat koordineerimist, kõiki, kõik, mis puudutab eh, euroriike ja vastavaid eh, juhtimispoliitikaid, lisaks ka stabiilsusmehhanismi muutmine monetaarfondiks, me räägime ka oma ressurssidest ja see, mida te välja pakute, on täpselt see, mida me toetame. lisaks sellele tahaksin mainida ühte asja, nimelt kuuenda punkti puhul see puudutab riike, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud. ma tahaksin soovitada neil välja töötada tegevuskava, et kasutusele võtta eurot, sest kõik riigid, kes seda veel teinud ei ole, aga juba on sellega nõustunud, me peame neid julgustama, et nad teeksid ettevalmistusi ühisvaluutaks, mis ju tõendab, et see on siiani olnud edukas, aitäh! suur tänu! tõsi ta on, et euro on meie ühisvaluuta ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on saanud kohustuse eurole üleminekuks, kui nemad vastavad siis ähm, selle privileegile seatud tingimustele. kolleeg Dos Santos, palun. mikrofon, palun Pierre, ok. <laughs> Obrigado, Presidente. Eu começaria por... Eh, e, e... Suur tänu, härra esimees. ma tahaksin alustuseks teid tänada, et olete selle arvamuse esitanud. see lühidalt käsitleb kõiki olulisi teemasid meie ei ole selle teema puhul juhtkomisjoniks, majanduskomisjon on, aga teie ettepanekud on väga väärtuslikud ja nii nagu eelkõneleja juba ka mainis, ma tahaksin teid ka tänada selle dokumendi eest. lisaks need dokumendid on alati väga lühikesed ja seetõttu avaldas mulle eriti muljet, et te suutsite piirduda ainult viie ettepanekuga. mis on selle probleemi puhul peamised küsimused? et vaadata, kuidas saab meie eelarvekomisjon panustada probleemide lahendamisse. see puudutab nii liikmesriikide eelarveid kui Euroopa Liidu eelarvet, oma ressursse ning äh, majanduspoliitika sõnastamist. iga-aastane majanduskasvu aru, majanduskasvu aruanne, seda olete käsitlenud. liikmesriikidel on vaja ühtlustada neid elemente, investeerite oma majanduspoliitikasse ning loomulikult tuleb arvesse võtta ka stabiilsuspaketi. me üritame ehitada teed oma eelarve suunas ja autonoomse eelarve suunas euroalas. selle kohta te teete ka ettepanekuid ja neid ma tervitan parlament on olnud siin juhtrollis juba aastaid selles lahingus. aga see töö ei ole olnud lihtne. aga nüüd vist tunneli lõpus hakkab valgus juba paistma, sest mitmed liikmed ja ka fraktsioonid tundub, on nüüd probleemist teadlikumad ning äh, mõistavad, et me peame siin midagi ette võtma meie Euroopa ühine tulevik sõltub äh, vastutuse jagamisest ja me peame seda tegema paremini kui siiani. ja see lähenemine kajastub ka teie ettepanekutes. ja ma nõustun ka eelkõnelejaga, kui ta ütleb, et me oleksime, et me peame vaatama ka nende riikide poole, kes plaanivad et euroga liituda. ma mõistan teie viidatud murekohtadele ja meie eesmärk euroalas peaks olema ka euroala laiendamine nii palju kui võimalik. volinik rääkis seda ka hiljuti. ja ma tahaksin, et need punktid oleksid ka raportis kajastatud, aitäh no,. suur tänu ja nüüd härra Kölmel suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada teid seni tehtud töö eest koos kaasraportööriga, aga mind ajab natukene närvi need äh, sõnavõtud eriti need, mis räägivad sellest, et euro on olnud väga edukas valuuta, mulle tundub, et mina elan küll mingil teisel planeedil vist, sellepärast et euro on äh, tegelikult äh, sellega selline lugu, et mitu korda on äh, rikutud tegelikult kokkuleppeid ja euro on praegu elus ainult sellepärast, et äh, päästepaketid seda hinges hoiavad ja Keskpank otsustas veel lisaks sellele veel ähm, intresse erinevalt turul toimuvast madalad hoida ja viivad nüüd läbi äh, võlakirjade kokkuhoiu protsessi, mis läheb tegelikult vastu ka EKP mandaadile. siin rikutakse õigust ja kui me nüüd räägime, et euro on olnud väga edukas, siis ma pean tunnistama, et see küll äh, läheb äh, minu mõistusele vastu. me peaksime euro puhul lõpuks ometigi äh, asju nimetama õigete nimedega, ka probleemid selgelt välja tooma. euro loomulikult äh, seda võib elus hoida keskpanga poolt lõpuni, kuni ta siis lõpuks inflatsiooni poolt lämmatatakse, aga kui euro peaks siiski oma jalgadel seisma valuutana, siis tuleb eh, lahendada probleemid asi on selles, et eh, ühisraha alla on koodunud riigid, kes lihtsalt ühes, ühte ei sobi, kui me vaatame majandusnäitajaid. on riike, kes sellega lihtsalt hakkama ei saa ja seda ei tohi eirata. ma ei taha kellelegi näpuga näidata Nende riikide puhul ei saa seda neile ka ette heita, et see olukord seal selline on. aga ette heita saab küll seda, et on loodud valuuta, kuhu on koodatud riigid, kes kokku ei sobi ja see veel mingil hetkel euro äh, lammutab ja ma paluksin, et me oleksime ettevaatlikud. Bien, merci. suur tänu selle analüüsi ja sõnavõtu eest, härra Kölmel rohkem sõnasoovijaid ei ole, mulle tundub. härra Denanno. suur tänu, härra esimees. jah. kui me tahame seada Euroopa Liidule ambitsioonika majanduskava, siis on selleks vaja ka vahendeid tuleb Euroopa Liidule anda rahalised vahendid selleks, et lõpuks oleks ära lahendatud omavahendite probleem. et meie eelarve teeniks ka oma nime, et Euroopa Liidul oleks võimalik areneda ja edasi ja ma tahaksin tänada selle analüüsi tegemise eest. jah, tuleb äh, euroalas kord majja saada, euro on meie ühisvala, valuuta ja erinevalt härra Kölmelist arvan ma, et äh, see on ka meie ühine rikkus. ja ma arvan, et äh, selle euroala eest tuleb võidelda. eriti arvestades, et Ühendkuningriik lahkub ja jääb ruumi uute riigite jaoks, kes, kellel on huvi selle euroalaga liituda ja ma tõesti loodan, et see ala siis laieneb. aga ei tohi ära hirmutada kandidaate. me peame näitama üles piisavat paindlikkust, ma arvan, et meie kõikide huvides on see, et kõik Euroopa riigid euroalaga liituksid, sest mulle tõesti tundub, et see on meie ühine rikkus, nagu ma ütlesin. see oli kõik, mis ma tahtsin öelda mulle tundub, et käes on pöördehetk, tuleb paradigmat muuta, ei saa lõpmatuseni jääda selle naeruväärse eelarve juurde, tuleb Euroopa eelarvele nii kodanike kui ka Euroopa jaoks anda korralik eelarve. proua Kardia Sabal. suur aitäh, esimees. ma, ma ei ole samuti härra Kölmeliga nõus. ma, ta leiab, et euro pole edukas olnud, mina arvan vastupidist, euro on tõestanud et ta on jõudu. ta on näidanud, et meie Majandus- ja Rahandusliidul on jõudu. ning ta näitas ka ühtlasi, et Euroopa ülesehitamine pole lõppenud ning seega ehitati üles uusi mehhanismi ning äh, kriisis ei olnud, kriis ei olnud igatahes eurosüü ning äh, mõne, mõnedki riigid pääsesid tänu sellele, et nad olid euroala liikmed, said suuremat majandustoetust, aga ma ei tahtnud sellest rääkida, siin on üks teema, mis ei ole otseselt seotud Euroopa eelarvega, aga mille eh, tõlgendus kajastub eh, eelarves, see on sotsiaalküsimused. me räägime siin makromajanduslikest meetmetest ja suurtest arvudest, aga piisavalt ei pöörata tähelepanu sotsiaalsambale kaks nädalat tagasi lõpuks ometi kirjutati alla sotsiaalsamba leppele ning arvan, et oleks oluline eh, arvesse võtta meie soovitustes ka sotsiaalseid aspekte, see ei ole otseselt seotud eelarvega, aga see on seotud sellega, kuidas me peaks kasutama eh, Euroopa eelarvet eh, ja sotsiaalsammast ning on oluline, et sellele rõhuks ka eelarvekomisjon oma tegevuses. suur tänu järgmisena saab sõna kolleeg Ovart um,. Uh, aitäh ja suur tänu senise arutelu eest. euro osas on uh, hukatust juba Ühendkuningriigis uh, räägitud selle euro loomisest algusest peale ja seda ei ole veel juhtunud. ja me oleme üle elanud ühe suurema finantskriisi viimase saja aasta jooksul ja natukene rohkem usku ja konstruktiivset abi ja mina küll ei näe, et see euro nüüd lähiajal kokku kukuks. mis puudutab seda arvamust, siis see, mis siin kirjas on, see on igati tore, aga võib-olla tasuks siia lisada paar üldist klauslit, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet seoses VKE-de teadus- ja arendustegevusega ja nii edasi. E, viimati rääkisime sellest kaks tuhat kaheksateist eelarve kontekstis ja võib-olla tahaksime tööhõive osas täiendada ka noortealgatust ja õiglased maksusüsteemid on ka üks teema ning vajadus lahendada see maksuparadiiside küsimus nendes piirkondades, mis peaksid olema Euroopa Liidu osad või on Euroopa Liidu osas ja need, kes maksavad rohkem makse, panustavad rohkem Euroopa Liidu eelarvesse ja siis meil on ka võimalus investeerida rohkem teemadesse, mis meile huvi pakuvad, aitäh. härra Fernandes. Eh, eh, eh, härra esimees. komisjoni ettepanek pakub mulle huvi, mis on see uus eelarverida Euroopa eelarve lõikes, mis puudutab siis euroala tugevdamist, mis on siis pangandusliidu toetuseks nüüd, see peaks ka aitama lahendada neid asümmeetrilisi šokke ning ei aita mitte ainult riike, kes on juba euroalas, vaid ka neid, kes plaanivad sellega liituda. ning ka struktuurireformid, mis tuleb läbi viia, mulle pakub huvi, kui suur see eelarverida on, mis seda kõike käsitleb. me teame, et Euroopa Liidu eelarve ei ole väga suur, see puudutab ühte protsenti protsenti SKT-st ja loodetavasti see kulurida, mida ma toetan, ei vähenda Euroopa Liidu kogu eelarvet, vaid on sellele täienduseks, vähemasti nii peaks olema. me soovime eelarvest palju saada, vahel ei vasta see mida me soovime, selle, mitte sellepärast, et see oleks nii väike, vaid ei ole neid volitusi, mis puudutab näiteks maksuküsimusi, haridust, sest see on liikmesriikide pädevus, meie saame ainult toetada ja eelarve nendes valdkondades on olnud väga suureks abiks, näiteks Portugalis, minu koduriigis, kuuskümmend protsenti avalikest investeeringutest pärineb Euroopa Liidu rahadest Portugalis ja see näitab, et kui oluline on see kõikides liikmesriikides. aastaks kaks tuhat kaheksateist on meil päris hea Euroopa Liidu eelarve. me jõudsime mõistliku kokkuleppeni ja ma olen veendunud, et see hea eelarve aitab tõsta konkurentsivõimet, parandab sotsiaalset kaasatust ning Euroopa ja tagab selle julgeoleku, mida Euroopa Liit vajab nüüd arvestades neid piiranguid, mida ma mainisin, on oluline silmas pidada, et teatud valdkondades on ikkagi pädevus liikmesriikide käes, nii keegi sõna ei soovi ja võime siis kokku võtta. ma arvan, et äh, euro põhimõtteliselt ikkagi on laias laastas, laastus täitnud oma missiooni Äh, oleneb sellest, mida ära, arvab härra Kölmel. sest meil on ju ometigi ühisturg ja meil on valuuta, mis äh, on käibel sellel ühisturul. kaheksakümnendate, üheksakümnendatel aastatel oli ühisturul väga suur ebastabiilsus just nimelt sellepärast, et käibel olid erinevad valuutad ja see hakkas takistama majanduskasvu ja tekitas tööpuudust ebastabiilsus muutus täiesti väljakannatamatuks ja selleks, et see stabiilsus tuua turule, võetigi siis äh, kasutusele ühisvaluuta. ja kõheldi muidugi selles, kas ka ühtne majandusjuhtimine juurutada. toona oli üsna mitu riiki, kes olid vastu äh, ühtsele äh, majandusjuhtimisele, eelarvejuhtimisele ja rahanduspoliitika juhtimisele ja seega tekkiski selline kaasomanike staatus ja tekkis selline grupp, mis täna kannab nime euroala, aga keegi seda ei juhi eriti, kui veel pehmelt öelda, sellepärast et mitte ükski rikkumine ei too kaasa sanktsioone, nii nagu tegelikult stabiilsus- ja kasvupakt ette näeks. aga kui äh, sai selgeks, et äh, Kreeka oli ennast äh, kõrvuni võlgadesse laenanud, otsustati äh, vältida suurt kriisi ja anti äh, toetust Kreekale, sealhulgas maandasid riske siis suured Euroopa riigid. on tõenäoline, et Kreeka teatud riikides tegelikult oma kriisiga töökohti lõi, nii et äh, me oleme aru saanud, et on vaja tõelist äh, solidaarsust. me tulime Kreekale appi, mõned äh, mõtlesid äh, ka sellele, et Kreeka peaks tegelikult euroalast lahkuma, see ei ole ka väga lihtne, sest et kui Kreekaga oleks nii läinud, siis oleks kohe tekkinud küsimus, et kes on järgmised riigid, kes peavad lahkuma, Itaalia, Hispaania, võib-olla ka Portugal, võib-olla Prantsusmaa nii et ma arvan, et meil oli õigus kui me sellele solidaarsusele rõhusime ja nüüd peaks siis seda juhtimisstruktuuri parandama ja tõsi on, et Euroopa Keskpank on eh, põrkunud oma piiride vastu, kuivõrd seda majanduse, rahandus ja eelarve juhtimist lihtsalt ei ole ühist. nii et eh, me loodame, et euroala juhtimisstruktuurid saavad toestust ja et eh, see viib selleni, et paljudeski riikides viiakse läbi hädavajalikud struktuurireformid selleks, et tõsta konkurentsivõimet. võtan arvesse selle sol-, sotsiaalse mõõtme, millest räägiti ja oleks võib-olla kasulik, et mõned liikmesriigid just nimelt Ida-Euroopas äh, tõstaksid äh, kõige madalamaid palku ma hiljuti kuulsin seda, kuidas EKP president kaebles selles, et inflatsioon on nii väike, et ei ole piisavalt inflatsiooni. kui Ida-Euroopas in-, teatud palku tõsta, siis võib-olla saame me selle miinimuminflatsiooni, mida on vajalik majanduse arenguks kätte ja ma arvan, et see punkt võiks ka olla meie raportis siis sees ütlen veel nii palju, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kui teil neid muudatusettepanekuid esitada on, on kaheksas jaanuar kell kaheksateist null null hiljemalt. ja kuivõrd härra Kaier juba on siin, annaksingi talle kohe sõna, et ta räägiks siis ülekannetest. ja kui meie üldraportöör on valmis, siis äh, võib-olla kõigepealt annan äh, sõna Euroopa Komisjoni esindajale ja et ta rääkis, räägiks nendest nii-öelda autonoomsetest ülekannetest, need on asjad, mis ei tule kinnitamisele reeglite kohaselt äh, meie komisjonis, aga siiski oleks hea, kui me oleksime nende asjadega kursis. härra Jürel, kui te olete valmis, siis palun, teil on sõna. aitäh, et mulle sõna annate kui lubate, siis jagaksin teiega kolme infopunkti. kõigepealt tõesti, nagu juba kõlas, natukene infot ülekannete kohta, siis lühike info olukorra kohta, mis puudutab kulukohustusi. ning kolmandaks kaks tuhat seitseteist eelarve täitmine, mis puudutab ka ühtekuuluvust, üks B on see punkt. nüüd ülekanded kõigepealt, mis puudutab äh, eelarve pädevate asutuste äh, tehinguid, siis te, teie olete selle teemaga tuttavad ja suur tänu raportöör Kaierile. vahel need ettepanekud on väga kiireloomulised ja väga hindasime seda, et nii raportöör kui juhataja olid nõus kiiresti sellega hääletusele panema. nagu ka varasemalt, ka nüüd tänavu jaanuari alguses komisjon tutvustab neid aasta lõpuülekandeid, mis puudutab siis ülekandeid vastavalt artiklile sada üheksakümmend seitse finantsmääruses, kus me kanname signeeringuid kogu eelarve lõikes programmidele, mis, mida juhatatakse ühiselt, ehk siis ühtekuuluvus, maaelu arendamine ja nii edasi. Neid ülekandeid praegu valmistatakse ette, ootame kinnitusi peadirektoraatidest ning esit-, plaanime esitada selle siis eelarveasutusel neljandal jaanuaril ning tähtaeg on kümnes jaanuar eh, kanneteks. nüüd ülekanded, mida komisjon teeb autonoomselt vastavalt artiklile kakskümmend kuus. komisjon teeb üle tuhande taolise kande aastas, enamik nendest kannetest on seotud assigneeringute viimistlemisega, see on tavapärane menetlus aasta lõikes, me kohaldame seda vastavalt vajadustele, kui aasta lõikes on selge, millised programmid vajavad täiendavaid vahendeid ja kust me saame siis raha ära võtta lisaks sellele on teatud piiratud hulk ülekandeid, mis on seotud kohustuste signeeringutega ja selle kohta jagan nüüd täiendavat infot. enamik puudutavad kolmandat ja neljandat osa rubriiki. nüüd kolmandas rubriigis, esiteks komisjon on teinud kande sisejulgeoleku piiri osas sisejulgeoleku politsei valdkonda kaheksakümmend miljonit, kaheksateist miljonit ning see mm, tugines oktoobris vastu võetud otsusele. teiseks, kuna viibis õigusliku aluse vastuvõtmine entry-exit süsteemi osas, siis rahad, mis olid esialgu ette nähtud ISF-i äh, piiride all, kanti üle VISi ja SISi programmidesse ja siis olid need ette nähtud aastaks kaks tuhat seitseteist. kolmandaks, kuna Jaso amet andis komisjonile teada, et nende operatiivkulutused vajavad eh, lisarahastust, eriti Itaalias ja Kreekas, siis kandsime neliteist miljonit EASO-lt vastavatesse programmidesse, EASO-le vastavates AMIF-i programmi. nüüd oleme ümber suunanud kulutused DCI-s, kulukohustuses vastavatesse programmidesse järgnevatel põhjustel. DCI puhul programmide ettevalmistus Kesk-Aasias viibis ja neid programme saab ellu viia alles aastal kaks tuhat kaheksateist ja seetõttu on komisjon osa nendest kohustustest üle kandnud, et tegeleda kiireloomulisemate probleemidega Afganistanis, Birmas, Myanmaris, vabandust. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu naabruspoliitika meetmeid, siis kasut-, kasutamata vahendid piiriülese koostöö vallas, mis olid kasutamata, kuna programmi ei viidud ellu ning teen nii, e, nii kasutamata rahad läksid idapartnerluse vaesuse vähendamiseks ja Vahemere programmide jaoks. nüüd EPA raames Lääne-Balkani riikide, eelkõige Serbia, Bosnia-Hertsegoviina puhul on üle kantud mitmeriigilistesse programmidesse, mis puudutab antud riikide elamumajanduse probleeme ning assigneeringud, mis puudutasid EPA-t, et rahastada nüüd Türgi põgenike kriisiolukord. nüüd CFSB, ka selles vallas tehti mitmeid, mitmeid kandeid, see on tavapärane olukord, väga keeruline on paika panna ennetavalt eelarve vaju, vajadusi, kui eelarvet koostatakse, sest need vajadused on ette ennustamatud ja neid tuleb vastavalt kohandada ning äh, assigneeringud tuleb suunata õigetesse kuluridadesse, lähtudes siis vastu võetud nõukogu otsustest. ülekannete puhul lõpetuseks veel, et komisjonil on võimalus teha ka autonoomseid kandeid humanitaarabi vallas aasta lõpus, juhul kui pärast esimest detsembrit äh, tekib mingi kriis, kui komisjon seda teeb, siis tuleb koheselt teavitada Nõukogu ja Euroopa Parlamenti taolisest kandest. siiani me veel ei ole saanud äh, vastavat taotlust selleks kandeks, aga oleme selleks valmis ja meil on kakskümmend kaks miljonit, mis, mida saab kasutada juhul, kui taoline taotlus esitatakse ja viimase viie aasta jooksul on alati taoline kanne tehtud humanitaarabi vallas detsembris. tavaliselt on see seotud äh, Süüria kriisiga. nüüd tühistatud kohustused neli koma seitse miljonit on tühistatud, mis on rohkem kui varasematel aastatel ja eh, üks B-rubriigis kaks koma üheksa miljonit ja null koma üheksa miljonit siis, miljardit. ja rubriikides kolm, neli, siis seal on vabastatud kulut-, kulutuste määr on tavapärane. nüüd üks B ja üks A rubriigid. üks B puhul siiani kaks koma seitse miljardit vabastatud kohustusi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmide lõikes. nagu ilmselt teate, siis tähtaeg liikmesriikidele, et esitada kuluaruandeid oli kolmekümne esimene märts sellel aastal ja sellest alates oleme siis äh, hakanud neid programme lõpetama, programmid lähevad edasi ka aastal kaks tuhat kaheksateist ja isegi kaks tuhat üheksateist, ehk siis enamik vabastatud kulutusi on seotud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmide lõppemisega. kakssada viiskümmend miljonit vabastatud kulutusi vanadest programmidest kuni aastani kaks tuhat kuus ja see on seotud sellega, et kohtu kaasused on leidnud lahenduse. meil on nelisada miljonit äh, ralli veel kohtuotsus, kus kohtuotsust ei ole veel langetatud. nüüd oluline vabastamine on puudutada kas ehk transporti äh, aga see ei ole seotud CEF-i programmiga, vaid sellele eelnenud programmiga, kümnes transpordiprogramm, mille osas tähtaeg taotluste esitamiseks liikmesest riikidele oli esimene jaanuar Euroopa ühendamise rahastu puhul ning ka seal on see TNT projektid nüüd lõppemas ja siiani on vabastatud kuussada nelikümmend seitse miljonit. nüüd rubriik üks A, vabastatud kulutusi COSME programmi eelkäija osas ning VKE-de konkurentsivõime programm samamoodi kaks tuhat üks kuni kaks tuhat kuus ja kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. Need vabastamised on seotud finantsmeet-, sellega, et vanad finantsmeetmed nende programmide raames, kui need lõpetatakse, siis on selge, et enam mingeid riske sellega ei kaasne ning mis iganes olid äh, kohustused, millega siis sealt vabanes ligi seitsekümmend kaks miljonit. nüüd äh, eelarve täitmine, mis ilmselt pakub pra-, kõige rohkem huvi siinsetele liikmetele, rubriik üks B, taotlusi esitatakse liikmesriikide poolt väga aeglaselt praeguse hetkeseisuga viis koma kaheksa miljardit assigneeringuid ei ole veel taotlustega kaetud, kuna komisjon maksab välja üheksakümmend protsenti taotlustest, võttes arvesse veel olemasolevaid assigneeringuid, aga ka taotlusi, mida liikmesriigid on juba esitanud, siis on meil vaja saada veel vähemalt viis miljardit äh, taotlusi, mida maksta enne aasta lõppu, et tagada eelarve toimimine. nüüd, kui me võtame liikmesriikide ühendust, nad ütlevad, et kõik on normaalne, selle kuu lõpuks kõik esitatakse, ehk siis detsembrikuu jooksul. aga taotluste määr on praegusel hetkel veel ebakindel. loomulikult komisjon teeb kõik, mis võimalik, et menetleda kõiki taotlusi, kui me need õigeaegselt saame. sellest lähtudest, kuigi me saame julgustavaid sõnumeid liikmesriikidest, ei ole praegusel hetkel meil võimalik kinnitada, et rubriik üks B viiakse täies, täiel määral ellu, aitäh! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna Jens Kaierile, meie üldraportöörile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve puhul. härra Kaier, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka komisjoni esindajale härra Urel selle informatsiooni eest, mida meiega jagasite. ma ei teagi nüüd täpselt, kas ma siin sain kiiresti kõik kirja õigesti selle kiire teksti puhul, aga mõned küsimused mul siiski veel oleks kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te eh, nende autonoomsete ülekannete puhul te ütlesite, et eh, neid on aastas komisjonis tavaliselt kuskil tuhat. kas see on mingisugune keskmine arv, kas, eh, kas see on siis aastate lõikes niimoodi keskmiselt, et neid on umbes tuhat, tõite mõned näited kus tegemist on üsna märkimisväärsete summadega ja kus ka sisuliselt on tegemist äh, suhteliselt äh, tõsiste asjadega ja ma tahaksin, enne kui me need ülekanded oleme teinud, siiski natukene selle üle järele mõelda. üsna tihti on nimelt ju nii, ma siin mõtlen, et näiteks neliteist miljonit on Amifist üle kantud EASO-le just nimelt äh, sellised äh, tehingud on need, mis äh, tavaliselt tekivad, tekitavad riidu eelarve läbirääkimistel tavalis-, enamalt jaolt liikmesriikidega. ja mulle tundub küll, et kui meid komisjon regulaarselt sellistest asjadest teavitaks, oleks meil võimalik nii mõnedki argumendid koguda, mida saaks kasutada eelarve läbirääkimistel ja mis kasulikud oleks. nii et need tuhat autonoomset ülekannet, võtame need. kas te võiksite mulle natukene infot anda, millistesse valdkondadesse eh, need eh, peaasjalikult kuuluvad eh, summade lõikes? eelarvekomisjon äh, loomulikult ei taha teada iga viiekümne tuhande euro kohta, aga kui asi on juba miljonites, siis on see minu meelest küll juba märkimisväärne summa ja ma arvan, et me peaksime nendest punktidest ka rääkima. loomulikult äh, seda arutelu peaksime pigem pidama võib-olla koos eelarve kontrolli komisjoniga, aga, aga millal teavitatakse meid täpsemalt? ja mulle tundub, et igasugune informatsioon äh, oleks äh, järgmise eelarve huvides üsna kasulik. nüüd äh, veel. Te ütlesite, et neli koma seitse miljardit on vabastatud äh, vahendeid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kaks koma üheksa miljardit nendest äh, rubriigist, rubriigis üks B. ja ma sain aru, et kõige suurem osa nendest äh, tegelikult puudutab juba möödas olevat eelarveperioodi. kas see on nii, kas ma sain teist õigesti aru? sellisel juhul saab öelda jah, et see on päris mõistlik, sest et kui tegemist on projektiga, mida kaua ei ole veetud, siis loomulikult on mõistlik need vahendid vabastada. aga siis ma tahaksin mingil hetkel, mitte täna paratamat- äh,, kindlasti, tahaks mingil hetkel teiega rääkida sellest, et kas sellest oleks ka midagi õppida. sest kui ma vaatan seda, kui palju on neid vabastatud vahendeid ja võrdlen äh, seda sellega, et kui palju meil on vahendeid muu, puudu 1BS rubriigis praegu, siis siin teatud seosed on sisuliselt. üks nendest oleks ja võib-olla olete täna juba valmis sellele vastama, aga võib-olla peab teinekord seda arutelu pidama. nimelt varasemate programmide puhul on liikmesriigid olnud pigem sellises positsioonis, kus nad saavad äh, vahendeid siduda, aga lõpus tuleb siis välja, et äh, vahendid tuleb vabastada, sellepärast et nendest projektidest ei saa midagi. ja täna üldse neid vahendeid ei äh, eraldatagi, sellepärast et äh, projektid seavad, et komisjon seab projektidele nii karmid tingimused, et, äh, et liikmesriigid loobuvad nii et selles mõttes ühelt poolt on hästi tehtud see asi, sest et optimaalselt on vahendeid äh, kasutatud, sest me ju ei taha, et Euroopa vahendid oleksid kinni projektides, millest midagi ei tule ja seega oleks pigem vajalik loomulikult siduda need vahendid projektidega, millest on mingisugune kasu ja kui liikmesriigid ei suuda tingimusi täita, siis nad peavad enda käest küsima, et kuidas nende strateegiaga siis ikkagi on tõukefondide raames ma olen eelarve kontrolliga tegelenud viis aastat umbes ja sealt on ikka ja jär-, jälle võimalik lugeda näiteks Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamise kohta kontrollikoja raportites. ja kuivõrd ma ise olen sakslane, siis räägin Saksamaa näite põhjal. teinekord äh, on seal jah, äh, näiteks äh, Süvasadama laiendamine meil ühes sadamas ei olnud ka päris äh, arusaadav, ei ole alati nii, nagu meie automaatselt võib-olla Saksamaal mõtleme, et vahendeid tuleks siia või sinna suun-, suunata. ja et äh, teinegi kord meie projektide taga ka puudub loogika. pikk jutt, küsimus lihtne, aga kas siin on mingeid sisulisi seoseid nende kahe asja vahel teie meelest? ja nüüd siis äh, üks B. kas sain teist õigesti aru, et viis koma kaheksa miljardit nendest vahenditest, mis aastal kaks tuhat seitseteist regionaalarengu ja tõukefondide jaoks olid eraldatud, nende osas liikmesriigid pole veel, ütleme siis lihtsas keeles, arveid esitanud, et täna, neljandal detsembril ei saa te ikka veel olla kindel, et kas see eelarve äh, aasta lõpuks need viis koma kaheksa miljardit ka välja makstakse, kas ma sain teist õigesti aru, aitäh? jah. suur aitäh. kas võiksite vastata raportöörile lühidalt või eh, võtate veel, kuulate ära veel teisedki sõnavõtud? keegi sõna ei soovi? mina teeksin ühe tähelepaneku nimelt need autonoomsed ülekanded näitavad ju äh, väga palju aktiivset äh, äh, autonoomsete ülekannete kohta, aga samas, kui ma nägin, kui raske oli meil viit miljonit saada EASO jaoks, samas kui tal oli autonoomseid ülekandeid neliteist miljonit, siis see tekitab meis jahmatust ning kui me räägime siin eelarve aruteludest, kui me üritame näiteks äh, minna lepitusse kolmepoolsetele läbirääkimistele, et vajalikke summasid saada, äh, kus peab praktiliselt nutma hakkama, et äh, natukenegi saadaolevaid rahandeid, raha suurendada, siis mõnikord jälle te eraldate ka paar-kolm korda rohkem, kui parlament taotlenud on see ei ole küll mitte selline haavav, aga hämmastab küll see meie äh, äh, komisjoni ja võib-olla võiksite täpsustada ka midagi selle kohta, mis juhtus rubriigiga neli. Teil on sõna. Um, thank you, Mr President and uh, thank you, Mr Geyer for these. aitäh aitäh nende küsimuste eest, üritan nii hästi vastata, kui suudan, et teile täiendavat infot anda. esiteks, kui ma ütlen, et komisjon teeb umbes tuhat autonoomset kannet aastas, siis ühel aastal võib see olla üks tuhat kakssada, teisel kaheksasada, aga see on mitusada autonoomset kannet, mida me teeme ja miks sest üheksakümmend viis protsenti nendest on seotud assigneeringute kohaldamise, kohandamisega. ja see on see peenhäälend-, häälestus, mida me aasta jooksul teeme, meil on eelarve, meil on assigneeringud ja see on lahku löödud kuluridade kaupa, aga finantsmäärus annab meile võimaluse neid assigneeringuid kohaldada, kohandada aasta lõikes äh, nii nagu vajadused aasta lõikes selginevad ja loomulikult me lähtume finantsmäärusest. kui vajadused on suuremad, siis tuleme siia ja palume volitust. aga on mitmed sajad juhud aasta jooksul, mis puudutavad väikseid summasid, aga need lõpuks kasvavad äh, suuremaks summaks, sest neid kuluridasid on nii palju mida siis tuleb arvesse võtta ja maks-, kandeid, mida tuleb teha. kui te soovite täiendavat infot nende kannete kohta, siis võime vaadata, kuidas seda teile edastada. mina sain aru, et teid huvitavad peamiselt äh, kulukohustuste assigneeringud ja seetõttu keskendusin oma sõnavõtus ka peamiselt sellele. nüüd, mis puudutab seda näidet, mis siin esitati EASO puhul ja seda, et komisjon saab aasta jooksul kanda üle neliteist miljonit Amefilt EASO ametule palve esitamise puhul, siis teisalt on eelarve lepituse puhul väga keeruline tulla välja lisa viie miljoniga, nagu läbirääkimiste käigus nüüd äh, selgus, siis need on kaks erinevat olukorda. lepituse ja läbirääkimiste puhul siis me räägime selgelt lisaassigneeringutest täiendavalt sellele, mida komisjon välja pakkus. ehk siis seal asume kohe läbirääkimistesse nõukoguga ja vaatame, mis on võimalik. ja nüüd oli järeldus, et EASO puhul viis miljonit oli kõigile vastuvõetav, aga aastal kaks tuhat seitseteist, mis puudutab eh, praegust eelarveaastat, siin on olukord teine, sellepärast et aasta lõikes me näeme, kuidas äh, kohustusi ellu viiakse, mis on vastavad vajadused äh, Amifi jaoks kaks tuhat seitseteist ja Amifi puhul oli tegemist konkreetse olukorraga, kus väga palju assigneeringuid olid ette nähtud Dublini määruse ülevaatamiseks. ja kuna Dublini määruse osas läbirääkimised alles käivad ja ei ole ette näha, et see lähiajal vastu võetaks, siis need kohustuse assigneeringud, mis AMIF-i eelarve lõikes kaks tuhat seitseteist olid ette nähtud, neid sai nüüd kasutada muudes valdkondades ja Home peadirektoraat on neid assigneeringuid hästi ära kasutanud ka AMIF-i lõikes teistes valdkondades, aga see võimaldas ka neliteist miljonit, mis ei ole loomulikult väike summa, võimaldas sellise summa üle kanda, mida ei olnud vaja Dublini määruse läbiraatamiseks, operatiivseks eelarveks EASO ametile. mis puudutab vabastatud kohustusi, siis härra Kaier palus selgitusi ning selguse huvides ühtekuuluvuse puhul rubriik üks B null vabastatud kohustust praeguste programmide puhul kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seal midagi vabastatud ei ole. Need kaks koma üheksa miljardit on seotud varasemate programmidega ja sellest kaks koma, kahe koma üheksast kaks koma seitse puudutavad kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programme, miks? sest nüüd on esimene aasta, kus programmid hakkavad lõppema, kus liikmesriigid on esitanud selle aasta alguses kõik oma maksetaotlused ja nüüd komisjon vaatab neid läbi, hindab ja langetab siis otsuse, kas need on juriidiliselt õiged, kas kõikidele tingimustele on vastatud, kas kõik võib välja maksta või äh, mis summade osas siis on teatud vabastusi. nüüd see null koma kaks miljardit, mis alles jääb, puudutab programme kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja mis iganes kohustused seal veel üleval on nendest vanematest programmidest enne aastat kaks tuhat seitse. Need on kõik äh, praegu kohtutes, osaliselt on need äh, lahenenud. ma eeldan, et kohtunik on otsuse langetanud mõnel juhul ja sellisel juhul üle kahesaja miljoni on ette nähtud nendeks ja siis on veel nelisada miljonit, mille osas lähiaastatel siis otsus langetatakse, kas need vabastatakse või mitte. seega härra Kaieri mure ühelt poolt selles osas, et kas nõuded, mis esitatakse liikmesriikidele, kas need on liiga keerukad, mis ei taga rahavoogude toimimist ja teiseks kas raha läheb ikkagi sinna, kuhu vaja. esiteks siis, kas nõuded on liiga ranged, seda komisjon väga põhjalikult arutab ja kaalub ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames ning kindlasti teeme selle kohta ka ettepanekuid, et vähendada halduskoormust. nüüd teine, kas raha läheb sinna, kuhu vaja, siis see on täpselt see analüüs, mis praegu toimub nende programmide lõppemise osas ja see härra Kaieri mure seda täpselt ka puudutab. nüüd, kui analüüs näitab, et see ei ole nii, sellisel juhul leiab komisjon, et raha ei makstud sihtotstarbeliselt ja sellisel juhul tekibki siis vabastamine, mida ma enne mainisin. nüüd, mis puudutab eelarve elluviimist, siis kordaksin üle, et üle viie miljardi abikõlbulike taotlust on meil vaja saada liikmesriikidest enne selle aasta lõppu, kui me tahame hääletatud eelarve täiel määral ellu viia, ehk siis üle viie miljardi. ja loodetavasti see vastab teie küsimusele, aitäh. jah, vastab küll. härra raportöör, härra Kaier, kas te soovite midagi lisada? siis äh kokkuvõtteks võib öelda, et eh, järgmise aasta algusest üritame luua juba menetlust, et eh, me saaks eh, paremat informatsiooni autonoomsete ülekannete kohta ja arvan, et oleks hea, kui te saaksite meid, neid sellest informeerida väga regulaarselt ja see, mis puudutab nüüd kulukohustusi siis äh, arvan, et see äh, annab õigust meie seisukohale, et meil on vaja kriisireservi, mis, äh, mida oleks võimalik suurendada ja seda samuti kulukohustuste abil ning seda tuleks kindlasti arvesse võtta järgnevate mitmeaastase finantsraamistiku väljatöötamisel. aitäh teile! kallid kolleegid ja nüüd hakkame me siis hääletama. meil on äh, muidugi päris palju oleme ajakavast maha jäänud ja vabandan selle eest äh,. Manu, palun, et te prooviks äh, äh oma hääletuskaarte kasutada. teeme nii-öelda hääletuse simuleerimise. hääletus on alanud Tout le monde ne l'a pas voté. Je recense 24. niisiis, kakskümmend neli inimest on kohal, aga kakskümmend kaks kõigest hääletab. härra Depree. C'est bon. korras. hääletus on lõppenud alustame siis proua Varje Savali raporti hääletamist. just lõppenud äh, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta. võib-olla äh, te soovite meile suuniseid anda enne hääletust. meil on jah, pisut äh, aja vabast mahajäämist, aga kuna me seda arutasime seda juba äh, oleme aasta algusest peale ja kaheksa kuud on läinud äh, läbirääkimistele, siis äh, oleks võib-olla mõistlik rääkida, millised eesmärgid oleme endale sätestanud äh, ja millised on, olid läbirääkimiste tulemused, aga kokkuvõttes oli meil kolm suurt eesmärki, millest esimene puudutas tingimusi investeeringutele Euroopa Investeerimispanga läbi pöörates eriti suurt tähelepanu VKE-dele ning, ning sooküsimustele ja äh, projektidele, mida äh, arendavad naised ning samuti võtta arvesse kliimamuutuse küsimusi ning äh, oleme, sealkohal leidsime, et Euroopa Investeeringud, pank, investeerimispank peaks kolmekümne viie protsendiliselt suurendama eh, investeeringuid äh, kolmandatesse riikidesse, vaesematesse riikidesse. ning äh, kolmas oluline punkt selles kategoorias on äh, siis need eesmärgid, mis püstitati. praegu räägitakse kriisi põhjuste vastu võitlemisest ja immigratsioonivastasest võitlusest et kuidagi nii-öelda kaitsta meid immigratsiooni vastu ja mina äh, soovisin sellest rääkida positiivses võtmes, et äh, neid riike aidataks, et nad saaks areneda, et nad saaks äh, investeerida tootlikumalt ning see ühesõnaga kokkuvõttes see, see puudutas eelkõige meid ümbritsevate riikide aitamises ning sellele keskendusime ka läbirääkimised. oluline küsimus oli ka läbipaistvus äh, ja aruandlusküsimused. ma sellest ei hakka pikemalt rääkima. ma äh, arvan, et meil on vaja tihedamat suhtlemist Euroopa Investeerimispangaga, meil peab olema parem ligipääs äh, informatsioonile, sealjuures tuleb muidugi kinni pidada konfidentsiaalsusnõuetest ning arvesse tuleb võtta rohkem ka indikaatoreid, mida kasutatakse kõigi projektide hindamisel. kokkuvõttes äh, saime äh, esmaselt, äh, esmased tulemused Malta eesistumise ajal ja ma tänan neid tubli töö eest peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas paremini, kõige paremini ära kasutada kättesaadavat raha ning meil vedas selles mõttes, et selles valdkonnas nimelt Türgi olukord arenes eh, teistmoodi, kui seda ette olime osanud näha ning eh, meie muutsime ka oma seisukohti Türgi osas ning muutsime investeeringuid ning äh, vähendasime ka kokkupuuteriski Türgiga ning äh, äh, üsnagi palju kasutasime ära Euroopa Investeerimisfondi vahendeid, mis oli, et toetada Ladina-Ameerika projekte ja äh, lõunas asuvate riikide toetamist. me ei saanud äh, ühtegi eurot juurde sellele, mida me tahtsime, kuid äh, Türgi investeeringute muutumise tõttu suutsime me praktiliselt äh, soovitud hulgal parandada investeeringuid teistes prioriteetsetes piirkondades ning Malta eesistumise ajal et jõuda samasugusele nõudlikkusele tasemele eh, jätkusuutliku arengu osas ning investeerimisfondi, strateegiliste investeeringute fondi osas ning saime lõpuks sellise teksti, mis eh, oli väga kooskõlas teiste eelnevate tekstidega ning see puudutas eelkõige erinevate projektide finantseerimist ning seda, milliste vahendajatega tehakse koostööd ning äh, milliste riikidega äh, invest-, kus, millistes riikides investeeringud toimuvad ning äh, äh, siin tuleb arvesse võtta ka riskantsemaid riike ning äh, äh läbi, raamatupidamise läbipaistvusnormidest mitte kinnipidamist. arvan, et äh, üldjoontes saavutasime endale püstitatud eesmärke Eh, kuid eh, nagu ma ütlesin, Türgi olukorra muutumine aitab meil rohkem investeerida eh, prioriteetsete piirkond, prioriteetsetesse piirkondadesse ning arvan, et tulemus on seega üsnagi rahuldav. tänan veel kord Malta eesistumist ja tahan tänada ka Eesti eesistumist, mis on võimaldanud kogu tupikust välja tulla ning tahan tänada ka härra Muressani, kes mängis kahekordset rolli ning ta äh, pole mitte ainult Rahvapartei variraportöör, vaid juhtis ka kolmepoolseid läbirääkimisi ja osales neis väga aktiivselt, nii et suur aitäh talle. tänan ka kõiki teisi, kes äh, läbirääkimised töö lihtsamaks tegid. Merci, merci, permettez que nous rendons hommage à votre suur tänu. Äh, ma tahaksin ka austust avaldada teie isiklikule pühendumusele, sellele, et olete olnud äh, nii vastupanuvõimeline ja et need kolmepoolsed läbirääkimised, äh, mida härra Muressan juhtis, nii edukalt päädisid. nüüd, kallid kolleegid, võtame siis nüüd seisukohad nendes küsimustes. nimeline hääletus saab see olema, hääletus on avatud hääletus lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält, neli vastuhäält. Läheme nüüd edasi, järgmine raport, härra Kölmeli raport ma ütlesin, et äh, raport number seitse on edasi lükatud. koosoleku alguses ütlesin seda. aga härra esimees, äh, kuuenda osas siiski tuleks hääletada, kuigi teema on sama. mille osas me siis esimesena hääletasime, küsib härra esimees. Je pense qu'il s'agit d'un clair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 alustagem siis sellest tagatisfondist. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja leidis kinnitamist see hääletust kakskümmend, hääletus kakskümmend kaks poolt kui neli vastu ja nüüd mandaadi osas. nüüd see on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, neli häält vastu. ja nüüd härra Kölmeni raport siis ja see puudutab eh, kesksüsteemi loomist eh, siis teabe kohta kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvaste kohtuotsuste kohta. kõigepealt üks suuline muudatusettepanek inglise keeles. Create funding and staffing to exercise the responsibilities referred to in article eleven. Qui est pour? poolt poolt. vastu. erapooletud. milles asi, härra Tütre? mikrofon. mille osas me siin nüüd hääletame? siin on suuline muudatusettepanek, kas kõigepealt hääletame seda, et kas oleme nõus muudatusettepanekuga või ei? mulle tundub, et härra Kölmel on sama suures segaduses nagu mina. hakkame otsast pihta, mina ei saa aru, mille kohta mul paluti praegu häält äh, anda. härra esimees, nimelt suuline muudatusettepanek on hääletusel, mille on esitanud härra Kölmel. nojah, ütleb härra Tüpre. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule? keegi vastu ei ole ja paneme siis hääletusele selle, kes on poolt selle suulise muudatusettepanekuga, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kuus, poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. teine muudatusettepanek poolt. see, vabandust, langeb ära, ütleb härra esimees. ja muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kaheksas langeb samuti ära härra esimees parandab ennast, kaheksas siiski tuleb hääletusele. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud härra esimees vabandab. muudatus kolm uuesti, poolt, vastu, erapooletud tõesti tagasi lükatud, muudatusettepanek number küm-, kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli, poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud ja muudatusettepanek number üksteist, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd äh, kogu raport muudetud kujul, see on nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppenud see on vastu võetud, üheksateist poolthäält, kolm vastuhäält ja neli kolleegi jäid erapooletuks. ja nüüd edasi, järgmisena hääletusel Euroopa Solidaarsuskorpust puudutav arvamus. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. seitsmes ja kahekümne üheksas on tagasi võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime palun, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud viisteist poolthäält, üksteist vastuhäält. nüüd muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend üks juures on esitatud äh, üks suuline muudatusettepanek härra Depree poolt, kas keegi on vastu sellele? tundub, et mitte, sellisel juhul hääletame poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud seega nelikümmend seitse langeb ära ja muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa langeb ära. neliteist on tagasi võetud, nelikümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatused muudatusettepanek kakskümmend kaks langeb ära. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus ja kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. Need mõlemad on vastu võetud. ja nüüd tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppenud ja see on vastu võetud, kakskümmend üks poolthäält, viis vastuhäält, õnnitleme meie raportööre. nüüd ümberpaigutused, ülejäänud äh, vabandust, muud jaod ja annaksin sõna muude ja jagude äh, raportöörile härra Tarandile, palun mm.. aitäh. teen lühidalt. ombudsman ja viimane kanne, see on juriidilist päritolu, sellest me keelduda ei saa ja teised kanded siis ma ei taha olla keegi, kes siin hakkab vanu haavu lahti rebima panin igale poole plussi ja kutsun teid üles sama tegema, aitäh! Eh bien, voilà un avis qui est, qui est laconique. Euh... väga lakooniline sõnavõtt, kui ei ole kellelgi midagi selle vastu, siis kahekümne viienda artikli rakendamine finantsmäärusest näeb ette, et need ümberpaigutamised võib heaks kiita niimoodi puudutab siis äh, Euroopa andmekaitse inspektorit, välisteenistust ja ombudsmani. ombudsmani kohta lisainfot praegu dokumentides ei ole, sellepärast et see läks enne infokirja, vabandust, infokiri läks enne nii-öelda trükki aga me võime need pidada, need ümberpaigutused siis vastuvõetuks, kui keegi vastu ei ole. ei ole ja seega on nad siis vastu võetud. ja siis peame me avaldama seisukohta ja hääletama Euroopa Parlamendi ümber, puudutavat äh, ümberpaigutamist. see konkreetne ülekanne millel on väga huvitav metafoor, mida kasutatakse selle puhul, ramassaaž nimelt, härra Tarand. mis me teeme selle asjaga? kui te küsisite Euroopa Parlamendi kohta, siis ütleksin ausalt, härra president ja teised kolleegid, see protsess käivitus juba enne seda, kui mina parlamendiliikmeks sain. ehk siis see eh, pärineb eelmisest ametiajast. ja nüüd me oleme alati selle protsessi läbi teinud, sõltumata sellest kriitikast, mis on siin kõlanud paljude liikmete ja esimehe poolt. ehk siis põhimõtteliselt me võiksime ka sellest loobuda, aga see oleks vale lähenemine minu arvates, sest parem on sellest lõpuks ometi lahti saada, aga saavut-, aga see puudutab ka seda protsessi Luksemburgis, Luksemburg on minu lemmikriik ja võib-olla see väärib ikkagi, et meil on natukene paremad töötingimused uues katthoones, seega ehk siis jah, see on see protsessi küsimus nüüd, aitäh. Donc vous êtes en faveur du vote. seega te toetate hääletamist, et need nelikümmend miljonit võetakse kasutama, see on suurem, väiksem summa kui eelmine aasta siin peaks äh, kiitmust avaldama parlamendi äh, poolsetele läbirääkijatele, kes said parema tulemuse kui eelmine aasta, ehk siis on oldud väga tublid. nii et on võimalik meil siin kaabud kergitada kolleegide ees. niisiis äh, elektrooniline hääletus. ning see puudutab neljakümnele, neljakümne miljoni kasutamist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, kuus vastuhäält. nüüd on meil küsimus äh, Hiil äh, Euroopa kinnisvarapoliitika kohta Euroopa, uue Euroopa maja Pariisis, mis, mida finantseeritaks Euroopa Parlamendi poolt ning Euroopa Komisjoni poolt. proua Holmeierit ei ole siin ja sellega räägib asjast Manuel Fernandes, kes on seda küsimust jälginud. suur aitäh, härra president räägime uuest Euroopa majast Pariisis ning uuest asukohast Osmani pulvaril viiskümmend üks Pariisis. praegusel hetkel asub ta Saint-Germaini pulvaril, kus ta ei ole eriti nähtav. väga vähesed inimesed jalutavad sellest mööda ehitis ja tehnoloogiad on halvas seisus, on vaja taastada ning eh, kaks tuhat kaheksateist lõpeb ka üürileping. kuid eh, seda on võimalik pikendada kahe tuhande kahekümne esimese aastani. Eh, see oleks siis üleminekuperiood. pärast pikaajalist otsimist tehti nime, lühike nimekiri sobivatest hoonetest, delegatsioon äh, uuris neid. Nad valisid välja Hausmanni pulvaril asuva äh, hoone, kahekümne aastane üürileping, äh, kolm tuhat üheksasada, kolm tuhat kuussada ruutmeetrit, kus võib töötada viiskümmend ametnikku parlamendist ja komisjonist sellel on mitmeid eeliseid, asukoht, mis on kesksema asukohaga, paljud inimesed äh, külastavad seda piirkonda, ta on nähtavama koha peal, kui võrdleme teda ja võrdleme teisi, mis asuvad äh, samas piirkonnas, siis äh, on, nad on kallimad ja sellega seoses aasta üür oleks viis koma kaheksa miljonit euro. proua Hallmeier teeb ettepaneku see hoone kasutusse võtta ning tema nimel ma siin ka rääkisin. aitäh teile, suur tänu teile, härra Fernandes. härra Depree soovib samuti sõna. härra juhataja, miski pole ilusam kui Pariis. ma ei tule selle summa juurde, aga siin on lihtsalt minu jaoks huvitav küsimus mängus. kakskümmend aastat me üürisime hoonet Äh, kus oli üür umbes viis miljonit aastas. see teeb sada miljonit kahekümne aasta peale. ma ei tea, mis maksab kinnisvara Pariisis, aga saja miljoni eest äh, on minu meelest võimalik osta äh, juba päris kobeda hoone. nii et ma olen pisut hämmeldunud, et me otsustasime üürida selle asemel, et osta see on lihtsalt küsimus. Mm. ja teine küsimus. meil on vaja eh, kakskümmend miljonit eh, remondi tegemiseks. eelkõige just parlamendi osa jaoks, eh, sest komisjon osaleb selles töös märkimisväärselt vähem. niisiis seega me seega me loome lisandväärtust selle omaniku jaoks. mul on äh, sellega seoses küsimusi, mul ei ole midagi selle vastu, kui me üürime, aga ma tekkisid lihtsalt teatud küsimused. see ei aita kindlasti meie kodanikke olla äh, sõbralikult suhtuda Euroopa äh, poliitikasse. nii et ma Äh, tunnen huvi selle vastu, mis äh, mehhanismi, kuidas seda põhjendatakse, äh, remondi tegemist ning samuti ka seda, et me eelistame üürida, mitte osta. ühesõnaga kogu selle loogika, kogu selle, kogu selle otsuse langetuse loogika jääb minust kaugeks. suur tänu, härra esimees me kõik teame, et loomulikult äh, suurtes äh, linnades äh, on väga oluline see, et meie infobürood oleksid ka külastatavad ja nagu ma aru saan, kaheksateist tuhat jalakäijat läheb sellel aadressil minu, tunnis mööda sellest hoonest ja see annab meile võimaluse väga paljude inimestega, kodanikega kontakti saada tunni jooksul ja ma arvan, et pealinna kohta päris hea võimalus. lõppkokkuvõttes räägime me siis ju sellest siin, et kuidas demokraatia osas suhelda kodanikega ja kui tegemist on sellise esmaklassilise eh, paigaga linnas, siis ma arvan, et see Euroopale ka väga tähtis kohal olla ja ma arvan, et eriti Prantsusmaal on tähtis see, et Euroopa kohta rohkem infot tuleb. no õnneks Macron äh, vähemalt saab aru demokraatiast ja toetab, aga Prantsusmaal on siiski ka teisugu-, teistsuguseid väga jõulisi liikumisi ja sellepärast ongi väga tähtis, et Prantsusmaal, eriti Pariisis, on selline esindatus väga tähtis, tähtsam kui kunagi varem. suur tänu, härra Arnet! Thank you very much, Mr President. I'm suur tänu. ilmselt ei üllatu, et ma olen sellise projekti vastu igal juhul. Euroopa Maja kolmesaja kuuekümne kraadine kino, ma ei tea, kas maksumaksja raha peaks tõesti sellele kulutama ja nagu härra Dupree ütles, kas äh, me võidame enda poole keskmise eurooplase äh, isegi kui võidan, ma ei tea, sellisel juhul see ei ole raha hästi kulutatud ja kui me võidame, siis see on ju pigem propaganda piirimail. nüüd need summad, mida mainiti, iga-aastane rent siin dokumendis öeldakse, et see ei arvesta käibemaksu ja parkimist, mis tähendab, et ligi miljon aasta peale, mis maha tuleb kolmkümmend protsenti, mis ma tõesti ei ole veendunud, et see oleks nii suur allahindlus ja see kuus koma viis miljonit, mida käsitletakse punktis neliteist, teises jaos. aga punktis kaksteist jääb välja käibemaks ja parkimine, kas see on siin trükiviga või mida see tähendab ja kui me räägime kahekümne aastasest üürimisest, siis nagu Ravimiameti puhul iga leping, kus ei ole võimalik seda katkestada, sellega võivad hiljem tekkida probleemid, nagu me nüüd oleme näinud, seega ma tahtsin selle kohta ka küsida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 teemadele, mida tõstatasid härra Arnold ja härra Topre, see on tõesti väga tõhus propagandavahend ja enamik inimesi Euroopas juba teavad, mis asi on demokraatia. see on lihtsalt miljonite tuulde viskamine selleks, et äh, hoiaksime käigus veel ühte propagandamasinat, meil ei ole seda vaja ja see Euroopa Ravimiameti viide, see on ka väga mõistlik, kahekümneaastane üürileping allkirjastati see nüüd katkestati ja me oleme selle vastu, et on selline väga kulukas propagandamasin, on teisi viise, kuidas saab infot selle kohta, mis siin toimub, meil on külalisgrupid, meil on koduleht, meil ei ole vaja, et igas Euroopa pealinnas on väga kulukas propagandamasin. anname maksumaksjale selle raha tagasi, aitäh. Monsieur Geier. härra Kaier, palun ma tunnistan, et ma võtsin sõna pärast seda, kui ma nägin, et sõna saavad härra Harnut ja Eliisson, sellepärast et ma kartsingi, et nad ütlevad seda, mis nad ütlevad. kõigepealt ma arvan, et ma räägin meie komisjoni enamuse nimel, kui ma ütlen, et ma lükk-, lükkan tagasi selle propagandamasina termini kasutamise. mina olen sakslane, olen ajalugu õppinud ja tean, milline propagandamasin tegelikkuses välja võiks näha. ja praegu see kindlasti ei ole, nii et valige oma sõnu Äh, Saksamaal on natsionaalsotsialistlikust ajastust äh, sellel sõnal väga suur kaal ja palun äh, hoiduge selle kasutamisest, see oli esiteks. teiseks, meil on Unter den Linden tänav Berliinis. see on umbes sama kuulus kui Hausmanni boulevard Pariisis ja ma käin seal üsna tihti sellepärast, et mul on Berliinis üsna tihti pistmist, äh, Unter den Linden hakkab pihta Brandenburgi väravast, äh, see läheb, sealt mööda tuleb ikka käia kui äh, parlamenti asja. ja Paul Rüübichil on täiesti õigus väga palju inimesi käib mööda seda tänavat ja seal jääb neile see asi silma ja võib-olla astuvad lihtsalt läbi, kui võimalus juba tekkis Euroopa esindusest ja seega, kui me Euroopas äh, pealinnas paneksime kuskile tööstuspiirkonda oma esinduse püsti, kus võib-olla on odavam, aga keegi ei käi, siis seal ei ole mingisugust mõtet. Euroopa demokraatia ja kodanikuläheduse huvides tuleb esitada see küsimus, kas see raha on äh, seda kulutamist väärt või ei. ma saan teie arvamusest aru, aga arv-, arvestage ka minu seisukohta, härra Debre. ma ei räägi sellest, kas on mõistlik Euroopa info, infohoone äh, luua, vaid mina lihtsalt äh,, minu jaoks oli see mm, kummaline lihtsalt, et ei, et ei soovita kasutada ostmisvõimalust äh, ning see tähendab seda, et mõni kinnisvarafirma sai eh, sellest kõvasti kasu. aga minu küsimus äh, on eelkõige menetluslik. kas meie komisjon on äh, sisuliselt pädev selle otsuse, ostmisotsuse üle, sest äh, näen, et see esitas sest parlamendi presidendi büroo on sellele juba alla kirjutanud. nii et võib-olla meie praegune arutelu siin on üldse olemuselt akadeemiline ei, ta ei ole akadeemiline, ütleb esimees, sest äh, kui me oleksime sellele vastu, siis äh, see protsess käivituks jälle uuesti. härra Manka, palun. suur tänu, härra esimees. mina olen kvestor parlamendis ja räägiks ja ma tegelen äh, tegelikult kõikide nende infobüroode teemadega liikmesriikides ja mind huvitab asja funktsionaalsus rohkem kui see hoone. vaatame Roomat näiteks, äh, Rooma infobüroo seda on renditud nelikümmend viis, neljakümne viieks aastaks, äh, keegi sealt mööda kunagi ei käi, korraldatakse seal küll teinekord konverentse, aga tegelikult äh, ei ole selleks ka eriti võimalusi. ja turvanõuded ei ole täidetud ja seega ei saa seal midagi korraldada ja sellepärast olemegi seadnud endale tulevikuks teatud parameetrid, millest tuleks kinni pidada. näiteks eh, just nimelt üks nendest parameetritest ongi see, et kui palju inimesi tunnis mööda käib. Pariisis eh, tõesti see koht oleks väga hea, kaheksateist tuhat inimest, kes sealt mööda kõnnivad ja parlamentaarium võiks seega arvestada eh, kahesaja, kolmesaja tuhande külastajaga Berliinis umbes sada viiskümmend tuhat, natukene vähem, aga tõesti väga palju. meil on viiskümmend, me vaatasime üle viiskümmend erinevat hoonet ja täpselt vaatasin nad kõik üle, vaatasin need parameetrid, parameetrid üle, võrdlesin neid ja vaatamata sellele, et see rent on kallis, oleksin ma siiski äh, selle vas-, ja ma ei ole ka selle poolt, et äh, loomulikult niimoodi kunstlikult äh, tõsta, tõstetakse seda hinda, aga ma ei ole, ma olen siiski veendunud, et see koht oleks tõesti kõige parem koht. me võiksime ka Prantsusmaa valitsuselt paluda, et kas nemad ei võiks äh, ka seal tulla kaasrentnikuks. siis äh, kui meie kõiki neid ruutmeetreid ei vaja ja niimoodi oleks võimalik võib-olla ka kulusid hoida kontrolli alla teistes riikides võiksime me paremini ära kasutada mobiilseid võimalusi, kasutada kaheks-kolmeks nädalaks teatud äh, võimalusi, näiteks võime viima parlamentaariumi äh, näiteks koolilaste juurde, aga mis puudutab selliseid äh, maailma suurlinnu nagu Pariis või Berliin, siis seal peaks meil küll olema alaline esindatus, äh, meie konkreetsed ruumid äh, kuskil konkreetses hoones ja komisjon, kui äh, nad osalevad, oleks väga hea. nii et see projekt tegelikult tundub olevat suurepärane ja sellel on kindlasti väga positiivsed mõjud Euroopa liidu projekti teavitamise vaatevinklist ja sellepärast meie juhatus parlamendi juurde seda ka toetas. suur tänu, härra Manka. härra Elissen. ja, dank u, voorzitter. ja, ik, eh, ik heb de eh, geluisterd naar de heer. suur tänu. kuulasin härra Kaierit ja väga tore, et ta õppis ajalugu see on tõesti imeline, aga kui nüüd ajalugu vaadata, siis tuleb silmas pidada, et ka austust peab olema, austust inimeste seisukohtade osas ja kui nüüd härra Kaier ütleb, et mina olen enamus, siis mul on probleeme sellega, meil on ju ikkagi sõnavabadus ja ma tahaksin ka talle vastata, tema arvab, et mina ei tea demokraatiast või ajaloost mitte midagi. tegelikult ma sündisin Saksamaal. minu vanaisa sündis ka Saksamaal, seega kui mina ei kasutaks mitte kunagi sõna nats lihtsalt niimoodi diskrimineerivalt, meil on ikkagi ju siin sõnavabadus ja meil peaks olema õigus ka oma seisukohti väljendada, isegi kui me ei ole ühel meelel, aitäh. Non, mais on comprend bien que ceux d'entre tänu. meie eesmärk on eelkõige Euroopa asju ajada ning eelkõige me peame tegelema sellega, et tuleb tegeleda aruandlusega, mis sellega, mis toimub Euroopa tasandil ning äh, ma ei taha, et räägitaks propagandaks, mis sellepärast, nagu ütles Jan Geier, see võib tekitada õnnetuid arusaamatusi. härra Tarand, palun. aitäh. kuna me juba mainisime propagandat, siis mul on kohustus teile meenutada, et Saksamaal seda kasutati hästi palju lühemalt kui Nõukogude Liigus, mis okupeeris märkimisväärse osa Euroopast ja seetõttu ma eelistaksin, et Euroopa infokontor oleks ikkagi kesklinnas, Bundestagi lähedal, mitte kuskil äärelinnas, aga ma julgustaksin kolleege järgmisel aastal, võib-olla pärast jõule äh, analüüsima, et lisaks hoonetele ka need inimesed, kes seal on, peaksid omalt poolt kõik tegema, et mitte propageerida, aga et levitada meie Euroopa teemasid ja mõtteid ja võib-olla me saame neid äh, rohkem motiveerida, siis seda parem. hoone on ainult eeltingimus selleks kõigeks, aitäh see loomulikult, aga te võite ju ise sinna kohale minna, härra Tarand, ja näiteks seal konverentse korraldada. ma arvan, et äh, härra Liise, palun. jah, voorzitter. Het is helaas zo dat we in dit parlement achtentwintig 28 paraku siin parlamendis on kakskümmend kuus keelt ja mina tegelikult toetaksin, et siin oleks ainult üks keel, siis ei oleks tõlgetega probleeme. Hollandis propaganda on tavaline normaalne sõna ja võib-olla sellest praegu teadlikult saadakse valesti aru, see seotakse natsi minevikuga ja ma taandaksin ennast sellest. Hollandi keel võib kasutada sõna propaganda ja sellel ei ole mitte mis, midagi tegemist äh, natsi ajalooga, natsismiga, ma tahaksin taandada ennast kõigest sellest, mis puudutab äh, paremäärmuslust ja neid Ähm, kajastusi, me peame üksteise seisukohti austama ja kui inimesed on vähemuses, aga on kriitilised, siis ei tohiks neid maha trampida ja viidata justkui nad on mingite liikumiste toetajad, millele te praegu vihjate, ma taandaksin ennast sellest. no me ei, äh, võtame seda arvesse, mis te ütlesite ja nüüd lähme lõpuks ometi eile hääletuse juurde, see on elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning viisteist poolt, äh, viis vastu ja kolm erapooletut häält. ning äh, järgmisena äh, oli meil punkt, mida pidi esitlema Monika Hoolmeier erinevate Euroopa välisteenistus kinnisvara küsimusi ja seda lükati edasi kahekümne kolmandale, kahekümne neljandale jaanuarile. kas äh, keegi soovib muid küsimusi arutada? kas on äh, mingeid punkte, mida sooviks äh, kõne alla võtta? ei, siis ma tahaksin teile öelda, et järgmine koosolek, nagu ma seda ütlesin, toimub kahekümne neljandal, kahekümne viiendal jaanuaril, ütleb esimees seekord ning see on eelarvekomisjoni selleaastane viimane kohtumine. nii et rõõmsaid jõule teile kõigile. hommikul. La séance est levée. seega on koosolek lõppenud. Je m'adresse aux coordinateurs. ja nüüd koordinaatorid, meil on koordinaatorite kohtumine, mis algab lähiminutitel, nii et kui teil ei ole midagi selle vastu, teeksin ettepaneku, et me alustaks koordinaatorite kohtumist pisut varem ning äh, ja alustaksime seega kell äh, seitseteist viisteist.